poliitika stabiliseerimise meetmed seavad ohtu ka inimeste tööpäevad. suur tänu. suur tänu, härra volinik. ja ma olen väga tänulik selle tänase debati algatajatele, selle algatuse eest ja loodame, et see siis aitab olukorda parandada hääletame kell kaksteist, arutelu on käesolevaga lõppenud ja järgmisena on tegemist suuliselt vastata, vastatava küsimusega, mis käsitleb online hasartmänge Euroopa Kohtu hiljutiste otsuste valguses. ja kõigepealt härra Haabor, viis minutit, palun. president, ma paluksin, et me võiksime oodata ühe minuti, et härra Barnier saaks äh, istet võtta, enne kui ma alustan Félicitations. Uh, härra president mul on au siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni nimel kõigepealt tervitada uut volinikku Michel Barnier'd esimest korda. loodetavasti me saame veel korduvalt teiega kohtuda selles majas. ja mul on hea meel, et te olete siin, siinselt toolilt liikunud sinna ette. ja teiseks komisjoni nimel mul on ka hea meel selle küsimusega äh, välja öelda meie mure nende arengute pärast, mis on toimunud online hasartmängude osas ja kogu hasartmängude sektoris ja samuti nende kõhkluste osas, mis on ilmnenud või ebakindluste osas, mis on ilmnenud kogu äh, meie õiguskorra osas, mis puudutavad äh, hasartmänge. ma tean, et te olete Äh, alles tööle asumas, aga ma loodan, et see teema liigub teie päevakorras väga kõrgele, sest see on väga oluline teema äh, parlamendi jaoks. proua Schildemosa, kes on kirjutanud viimati raporti sellel teemal, kõneleb ka hiljem äh, nii et see on meie jaoks väga oluline teema. nagu te teate, härra volinik, ka liikmesriigid on nõukogus korduvalt kohtunud erinevates koosseisudes eh, selles osas, kuidas tegeleda online hasartmängude reguleerimisega ja ma pean välja ütlema kõigepealt, et see küsimus ei eelda mitte kuidagi uut eh, hasartmängude turu liberaliseerimist või mingit muud samasuunalist algatust, aga nagu te kõik teate, kasvab online hasartmängude populaarsus kiiresti ja see survestab riiklikke monopoolseid äh, äh hasartmängu korraldajaid ja olemasolevaid skeeme, mis on riikide kontrolli all või riigi omanduses ja, ja survestavad ka nende tulusid liikmesriikides nii et võttes arvesse seda tööd, mis on ära tehtud, äh, Euroopa Kohus on teinud äh, äh, hulga otsuseid, ma arvan, et te teate neid üksikasju ja kolleegid võib-olla mainivad neid ka hiljem, ma ei lähe siin detailidesse, aga meie näeme, et Euroopa Kohtu ebaühtlus lahendustes ei aita, vaid tegelikult pigem muudab olukorra veel keerukamaks, kui see enne oli. ja me teame ka, et teie teenistused on välja, on alustanud hulga rikkumismenetlusi, mitte kõik ei puuduta online teenuseid, aga äh, päris mitmel juhul puudutab asi äh, asutamisvabadust teises riigis kõik see kokku tähendab nüüd, et praegu on täiesti õige aeg selleks, et komisjon paneks kogu selle info kokku, vaataks äh, ka rikkumismenetlusi, äh, analüüsiks Euroopa Kohtu lahendeid ja tuleks välja väga selge strateegia või selgitusega, kuidas edasi liikuda. ja hakkaks tegelema nende ebaühtlustega, sest tarbijate seisukohast peavad ka regulaatorid teadma, milline on täpselt nende seis äh, online-teenuste suhtes. sest loomulikult seda tuleb reguleerida, seda peab reguleerima ja on väga suur hulk juhtumeid, kus äh, online äh, teenuste pakkujatel on tegelikult olemas vahendid ka näiteks sõltuvuse vältimiseks ja nii edasi ka kõiki neid teemasid me oleme komisjonis väga põhjalikult arutanud, nii et see on tarbijakaitse küsimus, aga samas on see ka siseturureeglite eh, järjekindluse küsimus. ja me peame ka Äh, austama oma kodanikke ja, ja paljude nende soove äh, tegelikult online hasartmängudega tegeleda. me ei tohiks siin neile keeldu peale panna, aga jällegi siin ei ole järjekindlat lähenemist. on riike, kus on praegu ebaseaduslik osaleda online hasartmängu öö, äh, võistlusel, see ei ole õige. veel üks öö, probleemidest öö, mulle on valijad seda viidanud, et on see, et kui Briti kodanik näiteks osaleb Hispaanias asudes äh, online loteriis, siis äh, on ebaseaduslik talle auhindu Hispaanias välja maksta. siin on hulk selliseid probleeme, mis ei ole õiglased tarbijate äh, seisukohast. Te kuulete meie kolleegidelt palju huvitavaid küsimusi ja kommentaare, aga ma loodan, et sellest saab üks teie prioriteete teie uues rollis. suur tänu ja nüüd äh, härra Barnier, tere tulemast tagasi kol-, komisjoni ja teil on sõna. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. loomulikult te mõistate, kui hea meel äh, mul on täna siin olla pärast komisjoni ametisse määramist ja härra Haaba, kes on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees. Äh, nüüd ma näen, et me saame teha koostööd erinevates rollides, aga samas vaimus kui enne. ja enne kui ma kuulan ära teie kommentaarid, on minul mõned asjad, mida tahaksin välja öelda. kõigepealt te tõite välja need rikkumismenetlused, mille komisjon on algatanud äh, Äh, liikmesriikide suhtes online teenuste osas. Äh, meil on äh, üheksa menetlust ja neljal juhul Taani, Itaalia, Ungari ja Prantsusmaa puhul on välja pakutud muudatused seadusandlusse ja komisjon jätkab koostööd liikmesriikidega selleks, et vastata küsimustele on uue komisjoni otsustada, kuidas need menetlused edasi liiguvad. nüüd teiseks, Portugali juhtumi lahend Euroopa Kohtust, mis puudutab online hasartmänguteenuseid, siis siin on meil olemas ka kohtuotsusi ja äh, komisjoni õigustalituse arvamus, aga see tegelikult ei muuda seda rikkumismenetlust mis on algatatud, kõik äh, menetlused äh, põhinevad äh, tõenditel ja komisjon on arvesse võtnud, et kohtuotsus toob välja, et tuleb jätkata tegevust vastavuses pretsedendi õigusega ja kõik meetmed peavad olema proportsionaalsed see on Dakasa juhtumi äh, lahend. ja see annab liikmesriikidele suurema vabaduse ja kohus on väga selgelt äh, välja öelnud, äh, mida teha Portugali riigi monopoliga ja loomulikult tuleb silmas pidada konkreetse riigi eripärasid ja kolmandaks, komisjon ei jäta kõrvale ka võimalikke alternatiivseid lahendusi rikkumismenetluste puhul Äh, president, austatud liikmed, ma tahaksin alustada selles valdkonnas liikmesriikidega konstruktiivset arutelu. ma olen aru saanud, et liikmesriikidega ei ole toimunud äh, äh, liikmesriikidega konsulteerimisi sellest ajast saadik, kui online teenused kahe tuhande kuuenda aasta direktiivi rakendusalast välja jäeti parlament võttis kümnendal märtsil vastu raporti sellel teemal ja minu meelest parlamendi töö on hea lähtepunkt, eh, mille alusel me saame liikuda edasi Euroopa lahenduse suunas sellele keerulisele probleemile. me peame hindama, miks liikmesriigid eh, piiravad erinevaid online hasartmänge. loomulikult me peame arvesse võtma ka äh, Äh, ühiskondlikke aspekte, sõltuvuse ohtu. komisjon paraku on alles äh, kaks päeva vana, me ei ole oma töökava veel vastu võtnud, aga ma olen siin, ma kuulan väga tähelepanelikult, mida teil öelda on ja on hulk hüpoteese, mida me saame konsultatsioonide käigus hinnata ja tõenäoliselt saaksime välja anda ka rohelise raamatu, nii et ma tänan teid huvi eest selle olulise teema eest ja tänan teid ka teie seisukohtade eest, mille te nüüd välja ütlete. suur tänu, härra Schwab, kaks minutit palun e kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel tahaksin ma avaldada heameelt selle üle, et te praegu nii selgelt ütlesite välja soovi äh, tutvuda mitte ainult Portugali juhtumiga seotud pretsedendiõigust, vaid ka põhjalikult jälgida ka seda, kuidas töötab nõukogu töögrupp, äh, kus otsitakse vastuseid sellele, äh, kuidas tegeleda pidevalt kasvava online hasartmängudega. me ei, ei tunne muret mitte ainult Äh, sellepärast, et me teame ka, et Santa Casa lahend ja Euroopa Kohus oma lahenduses on öelnud, et hasartmängude turg ei ole sarnane teistele turgudele, kuid sellegipoolest peavad liikmesriigid kokku leppima ühtsetes ühenduse reeglites. Äh, seega nõukogu üritas seda saavutada, kuid eh, see ei ole toonud kaasa veel konstruktiivseid meetmeid ja tegevust ja me loodame, et komisjon ja parlament koos saav-, suudavad seda protsessi edasi viia. ja kui me vaatame nüüd, milliste argumentidega liikmesriigid välja tulevad, kui nad räägivad tarbijakaitsest, hasartmänguturust, siis liikmesriigide argumendid mind ei veena kui me räägime Santa Casa Portugali juhtumist, siis liikmesriigid ütlesid, et online hasartmängude valdkonnas saavad liikmesriigid ilma Euroopa Liidu kaasabita saavutada tarbijakaitsele seatud eesmärke ja võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. Äh, kuid äh, on saanud selgeks, et see nii ei ole. Äh, kui me räägime traagilise lõpuga kuritegelikest tegevustest ja sellest traagikast, mida toob kaasa internetis mängimine, siis ma ei usu, et liikmesriigid suudavad ise lahendusi saavutada. kui me räägime online hasartmängudest, me suudame saavutada soovitud lahenduse, kui me suudame Euroopa tasandil piiriülese lahenduse leida, arvestades seejuures liikmesriikide huvesid ja nende huvi kaitsta oma ajalooliselt kujunenud struktuure ja samas arvestades tarbijate vajadusi ja nagu ütles volinik, tarbijate huvid peavad olema meie jõupingutuse keskmes. järgmisena proua Gebhard, suur tänu, äh, volinik, selle info eest, kuid ma ausalt ütlen, ma ei ole päris rahul sellega. alustagem algusest peale. eelmine äh, komisjoni koosseis omas ühte selget eesmärgi. hasartmänguturu liberaliseerimine. Euroopa Parlament on korduvalt öelnud, et see ei ole õige lähenemine ja sel põhjusel mitte ainult liikmesriigid, vaid ka Euroopa Parlament Äh, teenuste direktiivi puhul jätsid äh, äh hasartmängud selle direktiivi reguleerimise alast välja, sest väideti, et tegemist ei ole tavapärase teenusega äh,. hasartmängude puhul on vaja teatud kaitsemehhanisme, teatud barjääre selleks, et kaitsta tarbijaid ja kaitsta neid organiseeritud kuritegevuse vastu. kuid sellegipoolest Euroopa Komisjon ignoreerides liikmesriikide seisukohti, kaebas nad näiteks rikkumismenetluse raames Euroopa Kohtusse. ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks lõpetama sellise praktika, sest nad on korduvalt Euroopa Kohtus kaotajaks jäänud ja peaksid nüüd seda mõistma. ja seetõttu ma igati toetan seda, äh, kui te tõesti rakendate seda, mida te lubasite, härra Barnier, et tänasest alates rakendatakse teistsugust menetlust, sest see, mida varem tehti, ei olnud õige ja ma tahan vastata härra Haberil, et Euroopa Kohtu lahendid on üsna loogilised, need ei ole vastuolulised, nendes on korduvalt öeldud, et liikmesriikidel on õigus sisse viia selgeid eeskirju oma kodanike kaitseks organiseeritud kuritegevuse vastu ja äh, kasutada selliseid meetmeid, mida on võimalik kontrollida ja liikmesriik ei tohiks sundida seda turgu avama ja ei tohiks sundida lubada teiste liikmesriikide teenusepakkujad tegutsema nende liidu territooriumil, kui nad tagavad tugevad ja tulemuslikud kontrollimeetmed. seda me ootame ka Euroopa Komisjonilt, et Euroopa Komisjon mõistaks seda ja tegutseks vastavalt. seejuures, kui me räägime online hasartmängudest, me peame sellele erilist tähelepanu pöörama, sest internetil puuduvad riigipiirid ja kodanikel on äh, vaba juurdepääs nendele hasartmängudele ja seetõttu me peame mõtlema sellele, kuidas kontrollida äh, seda valdkonda ja kuidas äh, ähm, korraldada reeglistik selleks, et tarbijat kaitsta. ja järgmisena härra Kreutzmann kolmeks minutiks. president, volinik kui me soovime eh, edasi arendada siseturu ning selle areng lõpule viia, on meil vaja ühiseid reegleid. rääkides online hasartmängudest, tuleb silmas pidada meie arutelu käigus kolme aspekti. kuidas paremini kaitsta meie tarbijate huve ja kodanike huve, kuidas ära hoida kuritegevust ja kuidas tagada, et kõike seda tehakse õigesti ja korralikult. Eh, me oleme teadlikud, et teatud meetmeid on rakendatud, on olemas ka Euroopa Parlamendi resolutsioon märtsist kaks tuhat üheksa, kus on sätestatud teatud põhimõtted online hasartmängude kohta, meil on ka nüüd Euroopa Kohtu lahendid ja nüüd iga liikmesriik peab ise korraldama ja reguleerima online hasartmänge oma riigi territooriumil, et saavutada seatud eesmärgid. seda rõhutatakse aga kümnenda märtsi kahe tuhande üheksanda aasta resolutsioonis äh, ja riiklikke meetmeid kasutades on tõhusam võidelda pettuste vastu ja meil on selle kohta ka häid näiteid Saksamaalt. kuid samas me ei tohi unustada nendes riikides kujunenud tavasid ja kombeid ja seda, et nende küsimustega on parem tegeleda riiklikul tasandil, äh, võideldes rahapesu vastu ja erinevate äh, kuritegelike rühmituste kokkulepete vastu. loomulikult me ei suuda saavutada ega lahendada kõike siseturu meetmete abil, me ei tohi unustada ka noori, äh, online hasartmängud pakuvad neile palju võimalusi kujundavad teatud käitumist, kogunevad hasartmängukartellid ja muud nähtused. ja kui on ka äh, Euroopa Liidust väljaspool asuvaid ebaseaduslikke teenusepakkujaid, siis see on probleem, sest nende üle kontrolli teostamine on raskendatud. kuid online-hasartmängudes saavad tulu tuleks kasutada ühiskonna huvides, äh, ühiskondlike tegevuse rahastamiseks, näiteks kultuuri rahastamiseks ja äh, amatöör ning äh, professionaalspordi toetamiseks äh,. see annab äh, ka online-hasartmängud teatud legitiimsuse liikmesriikides äh,. me juba juhtisime tähelepanu sellele, et hasartmängud toovad kaasa teatud äh, Äh, sõltuvuse ja selle vastu tuleb võidelda äh, ja me ei tea, kuidas online-hasartmängud lõppkokkuvõttes mõjutavad meie tarbijaid, kodanikke, selleks on vaja teadusuuringuid, et saada rohkem andmeid, kuid on oluline, et liikmesriigid võtavad endale vastavad kohustused, teostavad turujärelevalvet ja turujärelevalve on äh, kriitilise tähtsusega mõiste, selles valdkonnas ja kui nüüd Euroopa Liit suudaks kokku leppida liikmesriikidega äh, Äh, selles valdkonnas, äh, lähtudes lähimuse põhimõttest, et liikmesriikidel on võimalik äh, online hasartmängude turgu korraldada vastavalt seal riigis kujunenud tavadele ja tagada tõhusa turujärelevalve. proua Rüüle, kolm minutit. tänan, president. olles ära kuulanud kaks eelkõnelejat, mul ei olegi palju lisada, kuid ma tahan selgelt öelda, et fraktsioonina me täiesti ja igati toetame parlamendi resolutsiooni ettepanekut, kuid meil tekkis ka kahtlusi selle kohta, äh, äh, kui väideti, et Euroopa Liidu kohtulahendid on äh, teatud ebaühtsed. igal juhul me igati toetame neid lahendeid. Te ütlesite, et te soovite alustada konsultatsioone liikmesriikidega ja ma arvan, et konsultatsioonimenetlus on parem kui rikkumismenetlus. konsultatsioonimenetlus on parim võimalus nende küsimuste lahendamiseks ja ühtsete lahenduste leidmiseks, mis on suunatud tarbijate kaitsele. järgmisena härra Kirkhope. Uh, uh, austatud president uh,, uh, lugupeetud volinik, mina olen Ühendkuningriikide hasartmängude kontrolli eest vastutav äh, endine, endine minister ja kui me räägime siin vabakaubanduse Euroopast ja protektsionistlikust Euroopast, kui me räägime Euroopast, mis äh, ähm, kõrvaldab äh, kaubandustõkkeid, tõkkeid ja mõned kolleegid, kes siin soovivad suuremat Euroopat, tegelikult toetavad hasartmängude monopoli. ma nemad ütlevad võib-olla, et monopolid suudavad äh, hasartmänguprobleemi paremini kontrollida ja, ja, ja ravida nii-öelda, äh, see on väga huvitav, sellepärast et tegelikult andmed äh, sellist lähenemist ei toeta. hasartmängude puhul, mida rohkem kontrolli, seda rohkem raha liikmesriikidele Äh, see ei ole see avatud ja läbipaistev äh, Euroopa, mida mina tahaksin, see on Euroopa, mis ütleb, et tehke nii, nagu mina ütlen, mitte nii, nagu asjad peaksid iseenesest liikuma. Äh, ühe liikmesriigi, meil ei ole mingisugust põhjust, miks reguleeritud avatud turg ei kaitseks samamoodi kodanikke nagu riiklikud monop-, monopolid. Euroopa Kohtu otsused näitavad oma asju, võib-olla äh, Luksemburgis on neil juba kõrini sellest äh, et praegusel hetkel komisjoni äh, on olnud vaik, siiani on olnud komisjon ainult vaik, äh, nüüd peaks komisjon tegutsema, selline õiguslik ebakindlus äh, ei saa enam jätkuda, on oluline, et parlament on näidanud üles soovi selle te-, küsimusega tegeleda ja see on meie sõnum nõukogule, meie sõnum komisjonile, me loodame, et uus komisjon selle küsimusega tegeleb. ma usun teisse, volinik Barnier, ma loodan, et te võtate kuulda meie nõuandeid ja asute töötama strateegiliselt strateegia kallal, mis muudab online hasartmängud üheks osaks meie siseturust, mis on reguleeritud sobivate äh, õigusaktidega loomulikult. suur tänu ja järgmisena härra Teie. suur tänu, härra president. hasartmängud, hasartmängud hasartmängude kohta öeldakse Hollandis, et äh, mängides alati ka-, kaotatakse ja see tekitab ka sõltuvust. mõnedel inimestel on üsna romantiline ettekujutus hasartmängust, aga tegelikult on tegemist lihtsalt äriga, mis maksab miljardeid ja ta, sageli on sellega seotud organiseeritud kuritegevus. meil on oma õigusaktid Hollandis, mis reguleerivad hasartmänge ja hasartmängude puhul on määratud kindlaks maksimaalsed summad, millega saab mängida ja online hasartmängud on aga muutunud üha levinumaks ja ma arvan, et selles küsimuses ei tohiks me kindlasti läheneda vabaturu lähenemisega, me peaksime kutsuma liikmesriike üles võtma meetmeid, mis seavad hasartmängudele teatavad piirangud. ma arvan, et kogu see küsimus on äh, üsnagi vastuoluline, me ei saa rääkida põhimõtteliselt vastutustundlikust hasartmängude mängimisest, äh, kui tegemist on äh, interneti hasartmängudega, seda tuleks piirata nii palju kui vähegi võimalik, Euroopa Kohus on kinnitanud, et liikmesriigid võivad võtta meetmeid selles valdkonnas, mina igal juhul kutsuksin Euroopa Komisjoni üles mitte Äh, alandama liikmesriikide pakutavate, äh, pakutavate meetmete taset, äh, liikmesriike tuleks võimalikult suurel määral kutsuda üles meetmeid võtma, aga samal ajal tuleks algatada dialoog liikmesriikidega, et tagada parim võimalik kaitse. ja nüüd härra Paška, kuus minutit. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, v súvislosti s témou hazardných... Suur tänu, härra volinik. Lugupeetud daamid ja härrad mis puutub online hasartmängudesse, siis äh, on ka minul paar sõna selle kohta öelda. ma arvan, et selle teemaga on seotud ja selle sektoriga on seotud palju probleeme, millele pole veel lahendusi leitud. me püüame tagada seda, et meie inimestel oleks vabad võimalused suhtluseks, vabad võimalused äh, juurdepääsuks infole ja seda me tagame internetiga ja äh, kui me vaatame nüüd äh, kümnenda märtsi kahe tuhande üheksanda aasta resolutsiooni punkti number kuus, äh, siis Euroopa Parlament on öelnud, et online hasartmängude puhul on laste puhul näiteks vastutus, lasub laste puhul näiteks vastutus vanematel, see on tegelikult absurdne. sellepärast, et kes vastutab õigusliku raamistiku eest ja eeskirjade eest, mis seda tegevust reguleerivad, seda ei tee ju vanemad. ma arvan, et meie vastutame selle eest, meie vastutame sellise mudeli eest, mis reaalsuses valist, valitseb, sellepärast et meie loome õigusliku raamistiku, seda teevad, seda teevad parlamendid Hollandis näiteks ja, ja mitte pare-, vanemad, meie, meie kodusid ohustavad online hasartmängud ja pornograafia ja loomulikult lapsevanemad tahavad kaitsta oma, oma lapsi kõige selle eest mina aga leian, et vastutuse kandjaks on komisjon, Euroopa Parlament, meie peame looma vajaliku raamistiku, mis aitaks ta-, kaitsta äh, meie inimesi, meie rahvast, mitte niivõrd ettevõtteid, kes hasartmängude teenust pakuvad, samuti tuleks mõelda rahadele, mis on hasartmängudes mängus. Äh, igasugune kasum hasartmängudest äh, seda tuleks kasutada hariduslikeks, kultuurilisteks või, või sporti edendavateks meetmeteks. kui äh, raha lõpeb äh, maksuparadiisides nagu Bahama saartel, siis äh, mida me saame kasu sellest hasartmängust selleks, et üldsegi kultuurilist ja sporditegevust edendada? ja paraku nii on, et äh, seda raha kasutatakse kuskil mujal ja mitte nendes riikides, kus äh, online hasartmängu äh, pakutakse ja on viimane aeg, et komisjon võtaks selles vallas ohjad oma kätte ja looks õigusliku raamistiku. me peame looma vajalikud tingimused, vajalikud raamtingimused, mis tagaksid meie lastele et meie lap-, lap-, lapsi ei ohusta hasartmängud ning et raha kasutatakse äh, õigeteks otstarbe, õigeks otstarbeks ja nüüd äh, härra Bekali. teda ei ole, siis äh, härra Roito-, proua Roitova, teil on sõna kaheks minutiks. suur tänu, härra president. online hasartmängude areng muudab liikmesriikidel võtta äh, liikmesriikide sobivaid meetmeid, äh, mis on seotud tegelikult ka rahapesuga ja sellega seoses on mitmeid lahtisi küsimusi, äh, kui asi puudutab hasartmängude monopoli. kui me räägime hasartmängudest, siis hasartmängud on sõltsutust tekitavad ja seetõttu Euroopa Kohus, võttes arvesse liikmesriikide kodanike huve, Äh, lubab liikmesriikidel võtta oma meetmeid äh, hasartmängupoliitika eesmärkide saavutamiseks, aga, aga hasartmängud ei tunne tegelikult riigipiire, on võimalik pakkuda läbi interneti hasartmänge ka teises liikmesriigis ja tegelikult on väga raske teostada järelevalvet selle, selle üle ja järelevalvet on teostada raske ka finantstehingute ja ülekannete üle aga efektiivne järelevalve on äärmiselt oluline, seetõttu ma arvan, et resolutsioon, et komisjon peaks tegutsema ka sartmängude osas, samuti tuleks seejuures pöörata tähelepanu online hasartmängude reklaamidele ja sellised reklaamid tuleks keelustada, sellepärast et nad on reeglina suunatud noortele inimestele, selles vallas on Euroopa maha jäämas. Euroopal praegusel hetkel puuduvad igasugused keelud online hasartmängude reklaamimise äh, Äh, kohta ja äh, samuti võib öelda, et äh, hasartmänge võib mängida ka koolide lähedal, see ei ole aga vastuvõetav, nii et meil oleks vaja uut õigusraamistikku Euroopa Liidus. suur tänu, härra president ja tere tulemast ka teile, härra Barnier siin parlamendis, õnnitleksin teid uue ametikoha puhul. mina tegelikult ootasin rõõmuga juba seda võimalust seista siin täna teie ees ja rääkida äh, teiega sellest äh, teemast, sellest online hasartmängude teemast, sellepärast et kui te käisite kuulamisel parlamendis, siis rõhutasite, et, et teie eh, seisukoht on, et siseturg on kodanike jaoks ja mitte kellegi millegi muu jaoks. ja siin ongi meil suurepärane võimalus näidata, kuidas sellist siseturgu praktiliselt ellu viia. ma tahaksin toetada kõiki neid algatusi, mida te mainisite, need olid pisut ähmased, aga minu arvates tundus see rohelise raamatu mõte ja uuringute ja andmete kogumise mõte päris mõistlikuna, meil on vaja andmeid selle teema kohta, nii et meil oleks ülevaade selle üle, üle, kuidas Euroopas asjad päriselt on. aga ma tahaksin ka äh, tuletada teile meelde, milline on meie poliitiline reaalsus. Äh, tõesti, kui me võtsime minu resolutsiooni märtsis vastu, siis äh, tegemist oli vähemusega ja üldiselt, kes rääkis sellest teemast, aga parlamendis toetas mind enamus ja ka nõukogu leiab, et meil on vaja selgust, aga me peame ka äh, aitama liikmesriikidel määratleda, kuidas kogu hasartmängupoliitikat defineerida ja reguleerida. me peame vaatama, kuidas online hasartmängude osas saaksime parimal võim-, moel kaitsta meie tarbijaid ja samas vaadata, millised on hasartmängude sotsiaalsed mõjud. aga mind huvitaks võib-olla natukene täpsem vastus kui see, mis varasemad vastused olid, te olete alles oma ametiposti asunud, aga siiski pisut rohkem selgust selles osas, milline saab olema teie lähenemine äh, Äh, rikkumismenetluste osas äh, ja rikkumismenetluste lõpetamise osas äh, selle, selle asemel hoopis märkimisväärselt täp-, märkimisväärselt rohkem dialoogi nõukogu ja parlamendiga ja kas see on see lähenemine, mida, mida teie sooviksite või, või on mõtled, või on teil plaanis midagi muud, suur tänu? suur tänu, härra Aabad, kolm minutit see väga õigeajaline arutelu online hasartmängude üle on seotud äh, probleemidega, mis on seotud äh, alaealiste mängijatega ja muude haavatavate tarbijatega. meil on vaja selget juhtimist selle probleemi äh, lahendamisel ma tõstatasin selle probleemi kirjas komisjonile eelmise aasta novembri alguses ja vastuseks sain, et liikmesriikidel on palju infoliine ja äh, infokeskusi äh,, mis annavad infot vanematele, mis puudutavad äh, noori puudutavaid ohte internetis, sealhulgas ka hasartmängude puhul. hasartmängud on Äh, väära-, on varjatud probleem ja puudub korralik regulatsioon. Äh, on võimalik äh, barjääre ületada, piiranguid ületada, laenata näiteks Austraalia krediitkaart. selle valdkonna spetsialistid on välja toonud, et sõltuvus on väga tõsine probleem ja ennetavaid meetmeid ei ole. Online teenuste puhul on raske määratleda probleemset mängijat, sest äh, võtab ressursse ja aega määratleda, kes mängib ja kellel on probleem. on vaja selget otsust äh, selleks, kuidas lahendada alaealiste mängurluse probleem ja kaitsta kõige haavatavamaid tarbijaid. suur tänu, härra Van Dalen, kaks minutit. suur tänu, president. Hollandil on umbes sada kakskümmend tuhat eh, hasartmängusõltlast, see on eh, umbes üks protsent rahvastikust sõltuvus toob kaasa tõsiseid sotsiaalseid probleeme, perede lõhkiminekut, äh, paljudel juhtudel ka kuritegevust. liikmesriigid peavad tegema kõik, mis võimalik selleks, et hasartmängunduse probleemi lahendada. president, me oleme märganud, et mõnedes liikmesriikides on täiesti seaduslik äh, hasartmänguturg ettevõtted tahavad meile selgeks teha, et hasartmängurlus on osa siseturust ja siin ei tohiks olla mingisuguseid piiranguid. minu arvates on see täiesti hullumeelne. liikmesriigid ei tohiks äh, õigustada turgude teket, mis äh, toovad kaasa sotsiaalseid kannatusi seetõttu on ka Hollandi valitsus otsustanud hasartmänguturgu reguleerima hakata ja lubada sealjuures ainult riigi monopoli. mina kõige parema meelega ei näeks üldse kusagil Euroopa Liidus äh, hasartmängukeskuste teket, aga nii-öelda vähim halb on vähemalt neid tekkivaid keskusi reguleerida hasartmänge kude vastu tuleks võidelda igal pool, kus vähegi võimalik. härra Triantafülides, poolteist minutit. suur tänu, härra president. kogu see küsimus, mida me praegu arutame, puudutab loomulikult sotsiaalõigust. nagu te teate, Euroopa Kohus on oma otsustes seadnud teatud piirangud ja jätnud liikmesriikidele võimaluse võtta õigusakte selleks, et otsustada, kuidas reguleerida online hasartmänge. nii et meil ei ole vaja Euroopa tasandi õigust. ühes otsuses ütles Euroopa Kohus ka, et äh, hasartmängudega on seotud teatud kultuurilised ja eetilised aspektid on pettuse risk ja kriminaalsete tegevuste risk, mis võivad mõjutada meie ühiskondi ja minu arvates on need kõige olulisemad aspektid. daamid ja härrad, on avalikkuse huvides, et liikmesriigid kontrolliksid online-mängundust, sest nemad mõistavad äh, konkreetseid üksikasju ja seda kinnitab äh, ka komisjoni tellitud uuring. härra proua Chaldemosa raport kahe tuhande üheksandast aastast tõi paljud nendest elementidest välja, meie hääletasime selle raporti poolt ja kokkuvõttes, kui me äh, võtame siseturu, siis selle baasil ainuüksi ei saa tegeleda äh, nii tundlike teemadega ja komisjon peab seda arvesse võtma. proua Komi, kaks minutit suur tänu, alustaksin kohtuotsustest, sest liikmesriigi äh, võimalus keelustada eraettevõtetel mängude, mänguteenuse pakkumist äh, toob selle keerulise turu, mis sisaldab ka riske tarbijate jaoks riikide kontrolli alla. ühenduse turul öö, äh, võib iga riik ise valida oma kaitsetaseme ja riikidevahelised äh, erinevused ei ole alati väga hästi nähtavad. komisjon on algatanud hulga rikkumismenetlusi, sealhulgas ka Itaalia vastu äh, teenustevabaduse rikkumise alusel. Euroopa Kohtu otsus on selle mm, lähenemise vastu äh, kohus on näiteks kaitsnud piiravat Portugali süsteemi. me peaksime tegelikult äh, harmoneerima äh, Euroopa tasandil äh, tarbijate kaitse selles sektoris. noored inimesed on peamised pettuste ja kuritegevuse ohvrid. Korea de Campos, poolteist minutit, palun suur tänu. siin on näha selget konflikti kahe poliitika vahel Euroopa tasandil, tarbijate ja avaliku korra kaitse ühelt poolt ja teenuste vabadus teiselt poolt. lähtudes Euroopa Kohtu pretsedendi õigusest, peavad liikmesriigid säilitama oma äh, autonoomia, mis puudutab äh, hasartmänge ja online äh, hasartmänge ja nende reguleerimist. see on väga oluline teema, mis puudutab olulisi sotsiaalseid väärtusi ja samuti ka ri-, rahvuslikke traditsioone äh, ja riike, kus hasartmängutulud suunatakse sotsiaalsektorisse ja heategevusse Luksemburgis on aastaid järgitud äh, selget õigusmõtlemise trendi ja kui komisjon peab äh, välja pakkuma selgema raamistiku, siis see peaks puudutama piiriüleseid teenuseid, piiriülest organiseeritud kuritegevust, mis toetab hasartmänge oma laienemise huvides ja seetõttu peame me kaitsma tarbijaid online hasartmängude eest. nii et härra Barnier, me ootame teie komisjonilt palju ja loodame, et sellest saab teie prioriteet. Vlasak, one and a half tänan, järgmisena härra Vlasak, poolteist minutit. daamid ja härrad, nagu me kõik teame, hasartmängud on väga paljudes liikmesriikidelt rangelt reguleeritud, kuid olukord muutus pärast seda, äh, kuna suuremad kasiinod on kolinud nüüd internetti. me teame, et, et online hasartmängudega seotud tehnoloogiat arendatakse väga kiiresti edasi Äh, kuid seadus ei jõua sellele protsessile järele. Euroopa Kohus Euroopa kohtusse seetõttu pöördutakse sageli äh, online hasartmängude alaste vaidlustega, mis näitab, et äh, ja nende lahendus näitab, et jurisprudents selles valdkonnas on veel ebaühtlane. Online hasartmänge peetakse veel seadusilmis halliks tsooniks ja samas me ei tohi unustada, et iga liikmesriik vastutab online hasartmängude korraldajate litsentside väljaandmise eest. samal ajal me oleme kõik ühel meelel selles, et siseriiklikud õigused ei tohi olla vastuolus ühenduse õigusega ja teenuste vaba liikumise põhimõttega. Tšehhi Vabariigi seadus ei võimalda Tšehhi ettevõtmetel saada online hasartmängude osutamiseks litsentsi, kuid Tšehhi Vabariik ei saa peatada äh, välismaiseid äh, teenuseosutajaid teenuste osutamisel äh, Tšehhi Vabariigis. selline olukord ei ole rahuldav ja ma ei räägi veel sellega kaasnevatest sotsiaalsetest ja muudest ohtudest, rääkimata maksustamisprobleemidest. tänan ja järgmisena proua Essaja. suur tänu, härra president nagu austatud volinik Barnier, te mäletate, siis Euroopa Parlament on olnud äh, hasartmängude kaasamise vastu üldhuvi äh, või ütleme, teenuste direktiivide äh, um, direktiivis, sellepärast et hasartmängud ei ole üldsegi tavalised teenused, tegemist on sotsiaalkulusid tekitavate mängude ja teenustega ja ka spordidirektiiv on pärast Lissaboni äh, leppe vastuvõtmist meie valdkonnas ja mida rohkem äh, on äh, õigusakte, seda, seda rohkem on võimalik ka mängida spordivaldkonnas ja see tekitab ka võimalusi rahapesuks. komisjon peab võtma arvesse parlamenti ja ettepanekut hasartmängude kohta ja peatama rikkumismenetlused Euroopa komi-, Euroopa Kohus on äh, näiteks Portugali liiga küsimuse võtnud äh, võtnud äh, käsitlusse, aga me ei saa mitte ainult rikkumismenetlusi ja koh-, kohust rakendada sellistes küsimustes, meil on vaja poliitilist lahenemist, mis on ühtlustatud, sellepärast et liikmesriigid samas vastutavad rahalistest tagajärgedest ja, ja muude tagajärgede üle meil on äh, hasartmängude puhul vaja loogilist äh, lahendust, sellepärast et äh, online on ainult üks variant, mis muudab meil need mängud piiriüliseks. Online-mängud kindlasti levivad ja internetikaubamajades on mitmeid tooteid, mida ei tohi piiriüleselt müüa ja ka online-ettevõtted peavad austama liikmesriikide õigusakte. austatud volinik, ma tahaksin julgustada teid hasartmängude rohelist raamatut koostama, see annaks meile kindlasti ka meetmeid Euroopa välja, Euroopast väljaspoolt tuleva hasartmängutegevuse vastu ja sellega seotud pro-, probleemide vastu. Äh, proua Stiiler, poolteist minutit tänan, president, ja ma tahaksin tänada eelkõnelejaid nende sõnavõtust ja oma kolleegi proua Šaldemoset äh, tehtud töö eest sellel teemaga. nagu eelkõnelejad ütlesid, hasartmängud ei ole võrreldavad tavateenustega ja hasartmängude negatiivseid mõjusid tuleb igati rõhutada, sellest on rääkinud mitmed kolleegid täna on kaks rahvusvahelist äh, meetodit hasartmängude mõjude äh, määramiseks Äh, need on erinevad indeksid, mida kasutatakse Ühendkuningriigis ja Kanadas ja Ühendkuningriigis on seda mõõdetud ja Ühendkuningriigi õiguse järgi üks protsess, äh, protsent elanikest on sellest mõjutatud ja Ühendkuningriigis on kakssada kuuskümmend kuni kakssada kaheksakümmend tuhat täiskasvanut äh, mängulsõltuvusega. milline oleks aga see arvnäitaja Euroopa Liidu lõikes? kui selle rohelise raamatuga välja tullakse, siis ma tahaksin näha, et komisjon lähtuks ka õigest statistikast ning uuriks ka äh, hasartmängude, online hasartmängude mõju Euroopa Liidu kodanikele. ma usun, see on väga kasulik info selle debati läbiviimiseks. ma samuti tahaksin rõhutada äh, Euroopa Kohtu lahendite osa, kui kus seal räägitakse selleks, et tuleb vältida interneti hasartmängude ja õnnemängude kasutamist äh, petturluse ja kuritegevuse eesmärgil. me peame tagama selle, et online hasartmängude teenused ei kasuta registreerimist teises liikmesriigis äh, ja mitte selles, kus nad tegutsevad, et peita ennast. ja seetõttu ma loodan sammusid volinik Barnielt ja ma soovin teile edu teie uues rollis. järgmisena proua McGuinness, kaks minutit tänan, president, ja ma tahaksin lisada omapoolsed õnnesoovid volinik Barnier'le see ei ole kõige lihtsam teema oma karjääri alustamiseks komisjoni koosseisus, kuid ma pean ütlema, et teie eelkäija MacGreevy äh, ei oleks selle vastu, kui ma ütlen, et et äh, ka temal mõnikord äh, tegi kihlvedusid hobuste võidusõidudel, kuid on tekkinud kaks koolkonda, kuigi parlamendi seisukoht on juba eelmise aasta märtsi resolutsioonis selgelt formuleeritud. ja ma tahaksin tsiteerida kolme rida selles resolutsioonis, kus on selgelt kirjas, et liikmesriikidel on huvi ja õigus reguleerida ja kontrollida hasartmänguturgu seal on ka selgelt kirjas, et online hasartmängude teenuste osutajad peavad täitma liikmesriikide seadusandlust selles riigis, kus nad pakuvad oma teenuseid ja puhtalt siseturu põhine lähenemine ei ole õige selles delikaatses valdkonnas meie kui seadusloojad, liikmesriikide seadusloojade jaoks on probleem see, et turg on meist ette jõudnud, et turu arengud on ette jõudnud olemasolevast äh, seadustest ja õigusloomest ja jätkuvalt nii. kas meile meeldib see või mitte, inimestele meeldivad hasartmängud ja mängulused äh, on olemas ka teisi, kes saavad oma kaifi mujal kätte, kuid ma nõustun nendega, kes selgelt tõid välja hasartmängudega seotud probleemid, olgu online või mitte sellega kaasnevad väga suured sotsiaalsed probleemid inimestele, kellel tekib sõltuvus ja eh, langevad selle ohvriks, kuid liikmesriigid jälle reklaamivad loto, loteriisid ja lotod, võib-olla see on võimaliku sõltuvuse tekkimise legaliseeritud reklaam. seega selgus selles teemas puudub, kuid Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu eks tervikuna seisneb probleem selles, et liikmesriikides puudub ühtsus on olemas äh, kodanikke, kes kasutavad neid teenuseid väljaspool oma koduriiki ja selleks on võimalused ja äh, roheline raamat on teie jaoks suureks väljakutseks, äh, sest te peate väga palju infot selle jaoks kokku koguma, sest praegu on väga suuri puudusi veel andmetes ja infos ja ma loodan, et komisjon suudab seda ületada. tänan. järgmisena härra Repo. komissaari austatud äh, volinik, lugupeetud president, äh, öeldakse, et poliitika on mäng ja vahest ka hasartmäng, aga hasartmäng ei ole mitte tavaline äritegevus või teenuse pakkumine, see on selge. sellega on seotud äh, suured sotsiaalsed mõjud ja sageli on sellega seotud ka kuritegevus mängudest sõltumine äh, tekib liiga kiiresti ja viib äh, ka majanduslikult raskesse olukorda, selle tulemusena võivad tekkida ka rasked psüühilised probleemid. ma siin äh, ütleksin härra proua Stiilerile, et kahe tuhande kaheksandal aastal Soomes hinnati, et meil on umbes nelikümmend tuhat mängurluses sõltuvuses olevat isikut ja see tähendaks, kui Euroopasse ümber arvutada sellest suhtarvust lähtuvalt, et Euroopas on juba üle kolmekümne viie miljoni hasartmängu sõltu-, sõltuvat isikut ja see on kohutav arv. see tähendab seda, et liikmesriikidel peab tulevikus olema otsustada, kuidas hasartmänge kontrollida ja kuidas äh, minimeerida äh, majanduslikud ja tervislikud äh, mõjud, meil on vaja rangeid Äh, turupiiranguid ja järelevalvet. ma rõhutaksin, et me peame kindlasti arvesse võtma iseäranis haavatud, haavatavate tarbijate kaitse. Äh, me peame, äh, sellepärast et sõltuvuse oh, oht on tõsine oht, me peame võitlema ka kirja, kuritegevuse vastu, mis mängurlusest kasu saab. ja järgmisena härra Salvatore Iacolino kaheks minutiks president, tere hommikust ka volinikule, tere tulemust ja õnnitlused. nüüd me kõik oleme näinud, kuidas viimastel aastatel on online hasartmängud õitsele puhkenud ja on jõudnud ka meedia tähelepanu keskmesse. tegemist on nähtusega, mis äh, haarab üha suuremaid ühiskonna äh, kihte ja uusi tarbijaid. uus tehnoloogia võimaldab lihtsama juurdepääsu ja see tähendab seda, et ka noored inimesed on nüüd äh, haaratud online hasartmängudes. noorukid on kõige kergemini haavatavad ja sellistel hasartmängudel on väga suured katastroofilised tagajärjed, väga paljud perekonnad satuvad võla äh, koormusesse ja ei suuda sellest välja tulla. ja me ei tohi alahinnata ka seda kahju äh,, Äh, mida selline mängurlus äh, tekitab noortele, nad ei kohtu enam oma, oma eakaaslastega, nad ei näe ka oma vastaseid ja lõppkokkuvõttes neil kujuneb sõltuvus ja äh, antisotsiaalne käitumine. see on tõeline pahe. tegelik probleem on praegu veel peidus, me näeme alles selle jäämäe tippu meil on küll nüüd nõustamisteenused sõltujad, sõltlaste abistamiseks kuid me vajame ka ravi ja ennetusmeetmeid, me peame edendama äh, ka teadusuuringuid ja noortesõltlaste rehabiliteerimisteenuseid, meil on vaja ühist lähenemist probleemile selleks, et selle sõltuvuse vastu ühiselt välja astuda, kuid taoline ühine lähenemine meil puudub me oleme tegelenud teiste sõltuvustega, narkotöö ja alkoholismi sõltuvusega, nüüd see uus hasartmängusõltuvus on tekkinud ja on kahju, et küsimus, mille ma koos kolleegidega, neljakümne teise kolleegiga esitasin, ei ole veel täiskogule arutusele jõudnud. Äh, kuna vasakpoolsed selle tagasi lükkasid ja olid selle vastu. me täna äh, räägime sõltlastest, kes on sattunud samasuguse ohtu nagu alkohoolikud ja narkosõltlased. suur tänu, proua Rahti suur tänu, president. põhjus, miks me ennast Euroopas turvalisena tunneme ja põhjus, miks Euroopal on nii pikk ajalugu selja taga, on selles, et meie Euroopas austame äh, riiklikku eripära. Äh, kuid ikka ja jälle meil tekib dilemma, kas viimane sõna jääb liikmesriikidele või Euroopale minu arust on tegemist väga olulise küsimusega, äh, kui me räägime online hasartmängudest. internet on tohutu ruum, mis on väga meeliülendav, kuid raskesti kontrollitav. ja konkurentsi põhimõte on Euroopas tähtsal kohal, kuid samas tuleb arvestada ka avaliku huviga ja tuleb leida nende kahe aspekti vahel õige tasakaal praegu tuleb see väga selgelt välja äh, Euroopa Liit, äh, Euroopa Kohtu kahes lahendis. ühelt poolt rõhutatakse, et tuleb kaitsta avalikke huve. teiselt poolt on kohaldatud ebaproportsionaalseid meetmeid, äh, mis toovad kaasa kannatusi kodanikele. ja nüüd me Äh, ootame komisjonipoolse selgitust, mida komisjon võtab ette selleks, et subsidiaarsuspõhimõttest äh, hoitakse, äh, peetakse kinni ja et selleks on ka õige alus, kuid samas on vaja võidelda pettuste vastu ja tuleb inimesi kaitsta hasartmängude ohtude vastu. ma tahaksin teid õnnitleda ma olen kuulnud, et te väitsite, et ka meie kojas on küll erinevaid seisukohti, kuid me oleme ühel meelel ja ma loodan, et see avaldub ka meie tegelikkuses. ja järgmisena härra Otmar Karas. president, volinik. lugupeetud president, volinik, daamid ja härrad. kõigepealt tervitaksin teid. mul on väga hea meel näha teid sellel toolil, kus te istute, sellepärast et meie tänane teema on, äh, käsitleb äh, sotsiaalmajanduslikku mudelit, äh, meie siseturgu, kus on vaja konkreetseid meetmeid, aga samal ajal ei tohiks me oma vastutust oma õlult püüda ära raputada, minema raputada. hasartmängude puhul meil peavad olema teatavad piirangud ja meil on siin ka oma vastutus kanda Äh, nii nagu finantsturu puhul, äh, ka nii ka hasartmängu puhul ei taha me, et kõik teeksid, äh, mida jumal juhatab ja pärast siis ühiskond peaks selle eest maksma. rahapesu, kuritegevus, kõik need küsimused on selle teemaga seotud. samuti on seotud ka vabaduse küsimus hasartmängudega. me peame püüdma kõiki neid erinevaid elemente ühendada üheks äh, harmooniliseks tervik, tervikuks, äh, äh, on hasartmänge, millel ei ole suurt midagi ette heita, teised jällegi on rohkem hukkamõistu väärt. nii et väga teretulnud oleks roheline raamat, kus kõik erinevad elemendid ja aspektid oleksid arvesse võetud samamoodi nagu ka erinevad traditsioonid liikmesriigiti ma arvan, et äh, me ei saa siin päris äh, piiriülest lähenemist äh, rakendada, kuid meil on siiski vaja Euroopa Liidu mingisugust üldist raamistikku ja liikmesriike tuleks sellesse protsessi kaasata, nii nagu ka teisi huvitatud osapooli. ja kõik üheskoos peame tagama, et me ei õõnesta liikmesriikide oma siseriiklikke piiravaid meetmeid, aga samas, et meil oleks toimiv siseturg ja suur nüüd on, tänu nüüd annaksin sõna härra Panserile pooleteiseks minutiks. suur tänu, president tere hommikust, härra volinik, me teame, millised on erinevused liikmesriikide õigussüsteemide vahel ja me teame ka, et praegusel hetkel tõlgendatakse Euroopa Kohtu pretsedendiõigust väga erinevalt liikmesriigiti ja seetõttu on väga palju rikkumismenetlusi seoses Euroopa Liidu liikmesriikidega. Euroopa Liidu poliitika puudumine liidu tasandil ei saa enam jätkuda, pidades silmas, millised on meie väljakutsed seoses online hasartmängudega ja selle asjaoluga, et tegemist on piiriülese teenusega. Äh, online hasartmängude ulatus on kasvanud ja online-hasartmängud on sageli piiriülesed. Euroopa Komisjon ja Euroopa institutsioonid peavad selle ühise väljakutsega tegelema, me peame hoidma ära pettuse, aga samal ajal peame me ka hoidma ära illegaalsed hasartmängud ja illegaalse hasartmänguteenuste pakkumise, see on küsimus, millega ei saa liikmesriigid üksinda toime tulla me peame äh, looma õigusliku raamistiku ka Euroopa tasandil. see on äärmiselt oluline. ei äh, kahtle siin äh, teie otsusekindluses ja teie pühendumuses, me tervitame konsulteerimist, me tervitame rohelist raamatut, see annab meile võimaluse töötada välja õige õigusraamistiku ja see konsulteerimine ei tohi lihtsalt lõppeda konsulteerimisega, jääda ainult konsulteerimiseks. minevikus on olnud meil mitmeid rohelisi raamatuid, millele ei järgne õigusakte aga siin on meil vaja ka konkreetseid otsuseid, mitte ainult sõnu. suur tänu ja järgmisena annaksin sõna proua Korholale kaheks minutiks, aitäh! suur tänu, proua president! vaadates äh, Euroopa Kohtu äh, otsuseid, äh, nõukogu seisukohti, komisjoni ja parlamendi seisukohti siiamaani seoses hasartmängudega, teeksime järgnevad järeldused. peaaegu kõik liikmesriigid ja parlament on päritolumaa põhimõte ja vastastikuse tunnustamise põhimõte vastu selles delikaatses küsimuses. kohus on seda arvesse võtnud, sest et komis-, kohus on oma otsused eelmise aasta septembris konkreetselt selle välja öelnud. komisjoni jaoks tähendab see otsus järgmist Äh, üks võtmeargumente, mida komisjon äh, on kasutanud kõigis rikkumismenetlustes, äh, ei ole kehtiv. liikmesriigid võivad panna paika ise oma poliitilised eesmärgid seoses hasartmängupoliitikaga ja määratleda ise soovitud kaitsetaseme. nõukogu ja parlament on teinud tööd juba aastaid käsikäes, kahe tuhande kuuendal aastal, kahe tuhande seitsmendal aastal lepiti kokku hasartmängude Äh, väljajätmine äh, direktiiv, äh, teenuste direktiividest ja audiovisuaalsete teenuste direktiivist proua Schaldemose resolutsioonis jätkati nõukogu tööd Soome eesistumise ajal ja sama tööd jätkati ka Rootsi ja Hispaania eesistumisega. Schaldemose resolutsiooni puhul vastu, vastutasin mina Rahvapartei seisukohtade eest ja ma jagan proua Schaldemose seisukohti ma tahaksin küsida teilt, kas teie jagate ka seda seisukohta, et komisjon peaks lõpuks ometi alustama liikmesriikide aitamist võitluses illegaalse hasartmängu äh, tegevuse vastu, selle asemel, et kulutada raha juba vastatud küsimustele? ja kui komisjon on selleks valmis, kuidas siis komisjon kavatseb seda teha? suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, proua Korhola ja nüüd annaksin sõna härra Sonikale, palun! Ehm, mina kahtlen isiklikult, kas äh, online hasartmängude äh, turg äh, areneb väga dünaamiliselt umbes, umbes nelikümmend protsenti maailma hasartmänguturust on Euroopas ja see toodab kohutavaid summasid tulu. tulud on kasvanud mitmekordselt üheteistkümne miljoni euroni ja statistika näitab, et sellised arengud jätkuvad ka tulevikus turu arene-, arengud äh, internetis äh, ja muutused äh, tarbijate ah, harjumustes vajavad Euroopa Komisjoni reageeringut. reageerimise puudumine näitab, et institutsioonid ei tule oma väljakutsetega toime ja ei anna vastuseid, mida eurooplased Euroopa küsimustele tahavad dünaamiliselt arenev hasartmänguturg tahab reguleerimist, nõuab reguleerimist selleks, et ära hoida pettust, rahapett, rahapesu ja sõltuvuse tekkimist. selged mm, regulatsioonid aitavad siseturul toimida, ühisturul toimida ja kaitsevad Euroopa tarbijaid negatiivsete hasartmängude mõju eest noorukid, nagu me oma resolutsioonis märtsikuus juba ütlesime, ei ole veel valmis Äh, eristama äh, e-, eristama tõenäosust sattuda sõltuvusse, me peaksime sõltuvuse ohtu arvesse võtma. komisjon ei käi praegusel hetkel ajaga kaasas, komisjon pole kursis, kuidas peaks äh, reageerima interneti hasartmängude probleemile ja võib-olla seda sellepärast, et äh, komisjoni liikmetest väga paljud inimesed kasvasid üles ajal, kui tegemist oli ainult äh, science fiction'iga ja ulmega, aga nüüd on see reaalsus ja komisjon peab seda küsimust äh, uurima ja uurima ka, millised on potentsiaalsed sotsiaalsed tagajärjed. meil on vaja Euroopa tasandil õigusakte, meil on vaja standardeid, mis võimaldaksid meile eristada konkurentsi ja Äh, hasartmängu. suur tänu ja proua Antoneskuna kaks minutit. suur tänu, president. kui me siin räägime Euroopa hasartmängude turu reguleerimisest internetis või väljaspool internetti, siis on tegemist äh, väga delikaatse küsimusega. viimastel aastatel on interneti hasartmängude äh, Äh, ulatus äh, kasvanud märkimisväärselt äh, ja on neid, kes tahavad, et interneti hasartmängud keelustatakse täielikult, teised jällegi arvavad, et interneti hasartmängude keelustamine lihtsalt suurendaks nende ulatust veelgi, sellepärast et meil puuduvad ühised reguleerimis, regulatsioonid. ma arvan, et ühine regulatsioon, alaealiste kaitse, võituvus, võitlus sõltuvuse vastu, korralik järelevalve Äh, reklaami äh, reguleerimine ja interneti hasartmängude kasutamise piiramine oleksid õigeks meet-, meetmeks. liikmesriigid võivad loomulikult ise määrata oma soovitud kaitsetaseme ja panna paika oma hasartmängupoliitika eesmärgid. isegi kui eesmärgid on ühesugused, siis on õige kaitsetaseme mm, paikapanemine väga raske, kuid samas tegemist on väga raske majandussektoriga, mis ei austa lihtsalt äh, siseturu piire. juba oma olemusest internetipõhised hasartmängud on piiriülesed. Euroopa Kohtu otsused ei anna meile aga piisavalt fakte, mis aitaksid meil võtta vastu õigusloomelisi ettepanekuid. meil on vaja piisavat kindlust selleks, et õigusakte vastu võtta, teiselt poolt kaebavad hasartmänguteenuse pakkujad nende piirangute üle, millega neid mis nende puhul kehtestatakse, samas me ei saa, me ei saa äh, eirata nende mängude olemasolu, seetõttu meil on vaja mingisuguseid regulatsioone, mis aitaksid meil kaitsta tarbijaid, iseäranis kõige haavatavamaid tarbijaid. me peame kandma hoolt selle eest, et hasartmänge reguleeritakse ja need piirangud oleksid tõhusad. suur tänu ja härra Deutsch, kaks minutit, palun. Äh. suur tänu ja härra president, austatud volinik, mina tahaksin äh, teid tervitada kogu südamest meie tänasel äh, täiskogul ja soovitaks, sooviksin teile ka kõike head teie tulevases töös voliniku ametikohal. austatud kolleegid, ma arvan, et ma võin oma, kõik oma kommentaarid äh, kolme põhipunkti alla koondada. kõigepealt, me elame maailmas, mida juhib äh, massimeedia, internet, hasartmängud ja iseäranis äh, online hasartmängud on meie jaoks suureks väljakutseks. Need on väljakutseks meie ühiskonnale ja loomulikult äh, on äh, väljakutse seotud ka sellega, et me tegelikult ei tea, millised on äh, hasartmängude taga, tagajärjed päris täpselt kümnenda märtsi kahe tuhande üheksanda aasta resolutsioonis äh, ütlesime me konkreetselt välja, et me leiame, et need tagajärjed võivad olla negatiivsed, seotud sõltuvusega, rahapesuga, aga me ei tohiks unustada, et me Äh, võib, äh, äh, et hasartmängudega seotud on ka võimalik legaalsete hasartmängu ohtudega on seotud ka legaalsed hasartmängud. kogu see online hasartmängude küsimus, äh, seda, sellele ei saa läheneda lähtuvalt äh, vaba konkurentsi põhimõtetest. me peame ennekõike siiski lähtuma oma tarbijate kaitsest. me peame looma piis-, e-, eeskirjad, mis aitaksid meil seda teha. mul on sellega seoses äh, mõningad ettepanekud. ma arvan, et meil oleks vaja Euroopa tasandi õiguslikku raamistikku, mis, kus oleks arvesse võetud tarbijate huvisid tarbija peaks olema meie töö keskmes ja siis kindlasti tuleks pöörata tähelepanu ennetusele, me peaksime ära hoidma igasugust sõltuvust, luua ja looma õiglased tingimused. me peame tagama, et kuritegevuse ja hasartmänguteenuse pakkujate vahel ei oleks mingisuguseid sidemeid. ja loomulikult me peaksime looma üldised reeglid, mis on meile väljakutseks härra Higins, kaks minutit. Um... suur tänu, proua president nagu paljud teisedki tegevusvaldkondad, hasartmängud on samuti saanud kasu tehnoloogia arengust, sellel on, arengust, sellel on oma plussid ja oma miinused, plussid on see, et meil on kergem mängida, kergem panuseid teha, see on suureks tuluallikaks liikmesriikidele ja väga paljudes valdkondades oleme me saanud seda ära kasutada, spordivaldkonnas, aga ka teistes valdkondades, nagu näiteks ja, ja põhimõtteliselt äh, me oleme selles valdkonnas äh, väga, väga äh, arenenud. ja teised äh, ja negatiivideks on sõltuvused äh,, suured majandusprobleemid ja nii edasi äh, anonüümsete hasartmängijate liitu kuulub umbes kuussada tuhat inimest ja sama probleem on ka Iirimaal, mitte ainult Ühendkuningriigis, selline probleem on Euroopa Liidus üldiselt. ma arvan, et me peaksime vaatama, mida Euroopa Kohus ütleb oma otsustes. Euroopa Kohus ütleb, et iga liikmesriik paneb ise paika oma eesmärgid ja eeskirjad, meil on aga vaja ühist poliitikat, sellepärast et hasartmängud liiguvad piiriüleselt kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja ma arvan, et me peaksime äh, võtma äh, kümnenda märtsi kahe tuhande üheksanda aasta resolutsiooni soovitused äh, uuesti välja ja vaatame need uuesti üle liikmesriigid, kes teevad äh, koostööd tihedalt selleks, et äh, sotsiaalseid ja riigi avaliku korraga seotud probleeme lahendada, äh, saavutavad edu, me peame samas kaitsma tarbija, tarbijaid pettuse eest, meil peavad olema selleks ühiseks eeskirjaks, meil oleks vaja ka ühised eeskirjad seoses reklaamitegevusega ja mis puudutab krediiti, siis peaks olema ka maksimaalpiirangud paika pandud, samuti tuleks paika panna ka ajalised vanuselised äh, piirangud hasartmängudega seoses äh, ja nagu siin on varem öeldud, äh, me räägime siin resolutsioonidest ja soovitustest ja kõik need on väga toredad, aga lõppkokkuvõttes me peame siiski needsamad sõnad tegudesse ümber tõlgendama, muidu need jäävad ainult soovideks, meil on vaja tegusid, meil on vaja konkreetseid tähtaegu ja just seetõttu ootame väga suure huviga voliniku vastust, aitäh! suur tänu, härra Higins ja nüüd proua Morkunaite, kaks minutit suur tänu, proua president. keegi ei saa eitada, et online hasartmängud toovad ühiskonnas kaasa palju erinevaid probleeme. see on väga keeruline olukord. meie globaliseerunud maailmas on see uus sõltuvusvorm tõusuteel. alates üheksakümne kuuendast aastast on online hasartmängude turg kiiresti kasvanud ja trendid näitavad, et see kasv jätkub. meil ei ole veel olemas süsteemi selle sektori reguleerimiseks, nii et äh, ettevõtted hõõruvad rõõmust käsi, kasum jookseb, aga ülejäänud ühiskond kannatab. me ei peaks äh, mõtlema eelkõige teenuste vaba liikumise peale, vaid äh, liikmesriikidele peaks jääma õigus äh, selle valdkonna reguleerimiseks. Leedus on hasartmängud keelatud, kuid online-teenustele on leedukatel ligipääs ja sellepärast on meil vaja ühist regulatsioonide komplekti, me peame mõtlema, kuidas kaitsta noori ja kuidas kontrollida tegevusi selles valdkonnas. me ei pea noori kaitsma mitte ainult äh, hasartmängude eest, me peame neid kaitsma ka teist sorti mängude eest, mis toovad kaasa sõltuvuse, isegi kui need ei ole seotud rahaliste kaotustega, me peame neid kaitsma vägivalla eest, internet on piiritu ja seetõttu on meil äh, sarnased probleemid nagu kliima äh, muutusega, meil on vaja ühist lähenemist. ma mõistan täiesti, mida te öelda tahate. ja nüüd annaksin sõna härra Borisele kaheks minutiks panie przewodniczący! chciałem zadać pytanie e, do komisji także w kontekście. tahaksin küsida küsimuse komisjonilt e, ka selles kontekstis mis oli minu kolleegi härra Nitrase küsimuses, kes täna Strasbourgi ei jõudnud. esiteks tahaksin, et komisjon kommenteeriks hiljutisi muudatusi Euroopa Liidu liikmesriikide seadusandluses vastavalt Euroopa Kohtu otsustele? teiseks, kas komisjon näeb ette õiguslikke samme selleks, et sisse viia ühtne raamistik, mis äh, reguleeriks äh, tehinguid, mis on seotud internetipõhise hasartmänguga? czy zdaniem komisji E, wspólne regulacje mida arvab komisjon, kas e, ühtne Euroopa Liidu e, regulatsioon ei tohiks olla kohustuslik, ei peaks olema kohustuslik praegusel ajastul, kui Euroopa Liidu liikmesriigid ei suuda hallata oma kodanike hasartmänguharjumusi hoolimata keeldudest minu arvates ei ole õigusaktid hetkel vastavuses eh, hetkeolukorrale online-turgudel. minu küsimus on, millist tüüpi tegevust näeb eh, komisjon ette selleks, et määratleda ära ühtne õiguslik raamistik, mis oleks ühtne kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele? suur tänu ja nüüd saab sõna härra Manders üheks minutiks. Dank u wel, voorzitter. Ik wil uh, commissaris Barnier feliciteren met zijn uh, suur tänu, härra president. õnnitlen teid selle eest, et saite volinikuks, teil on väga palju tööd vaja ära teha. kõike head teile. Eh, need küsimused jäid Falkensteini direktiivist välja kuid eh, me ei julgenud eh, tunnistada, et see probleem on tegelikult reaalne liikmesriikide suhtumine on tihti monopolistlik. see tekitab aga äh, äh, õiguslikku ebakindlust. meil puudub piisav kindlameelsus selleks, et selle küsimusega tegeleda. me käitume nagu jaanalinnud, paneme, peidame pea liiva alla. näiteks äh, pakutakse uusi mm, hasartmänge, näiteks äh, Eh, näiteks ehm, online ja meil on väga raske neid kontrollida, see on füüsiliselt eh, praktiliselt võimatu. peame eh, üritama kaitsta tarbijad, et igasugused kriminaalsed tegevused jääks välja online mängudest. peame tegema koostööd riiklike võimuesindajatega, Eh, sest Euroopa Kohtu otsus on piirav oma iseloomult, ta lubab teatud määral liiklusriikide poolt ehm, monopolistlikku lähenemist, kuid see ei muuda seda asja kuidagi lihtsamaks. peame kaitsta oma tarbijaid kriminaalsete organisatsioonide eest, kes teevad pakkumisi online ja selleks on vaja tegutseda. Ehm, hasartmängude osas on väga palju äh, Eh, väga palju probleeme ja teil on väga palju ära teha ja ma hakkaksin nüüd lõpetama. teenuste direktiivi rakendumist tuleb hoolikalt eh, jälgida ja ma olen täiesti kindel, et Euroopa Parlamendil eh, on vaja nüüd sõna võtta ja nüüd saab sõna härra Obermeier, kaks minutit. suur tänu, proua president, Euroopa Kohus oma lahendi, sest nelikümmend kaks null seitse puudutab Portugali küsimust, sellepärast et seal keelati ära eh, online eh, hasartmängud, arvati, et see eh, läheb üle sellest, mis on lubatud seaduses eh, jalgpalli äh, hasartmängude äh, organisatsioon äh, oli selle vastu, et niisugune asi toimus, nad arvavad, et inimestel peab olema võimalus kasutada teenuseid piiriüleselt. Euroopa kodanikud eh, peavad saama eh, kasutada teenuseid seal, kus nad tahavad, see on üleüldine vabadus ja eh, samas ajal, samal ajal peab valitsema õigus, eh, õiglus, siseriiklikke ettevõtteid ei saa kasu-, ei saa ehm, kohelda paremini kui välismaiseid ettevõtteid, me peame vältima diskrimineerimist ja eh, eh Euroopa Kohus lükas tagasi niisuguse argumendi, nad ütlevad, et tõepoolest hasartmängude puhul on võimalik kasutada teisi reegleid, sellepärast et löögi all on avalik kord, on vaja kaitsta, kaitsta eh, kodanikke ja võib eh, tekkida mängusõltuvus. mängusõltuvus on väga suur probleem, eh, tuhanded inimesed on näiteks Saksamaal amet, ametlikult tunnistatud mängusõltlasteks. uuringud näitavad, et inimesed hakkavad mängima juba kolmeteistkümnendast eluaastast peale. aga teisest küljest on jälle probleem selles, et ähm, Äh, on vaja äh, tarbijaid kaitsvaid äh, rangeid seadusi eraettevõtete eest. samal ajal on olemas ka riiklikud monopolid mängude vallas ning olukord on äärmiselt keeruline kõikide nende asjaolude tõttu. toimunud on polariseerimine ning ma loodan tõepoolest, et uue seadusliku raamistiku koostamisel saame me mm, võtta arvesse kõiki argumente, kõiki pooli, et komisjon seda tõepoolest ka teeb. suur tänu ja nüüd me siis äh, läheme edasi avatud mikrofoni juurde ja kõigepealt härra Kolino, üks minut. tänan, proua president, kõigepealt sooviksin ma soovida kõike head härra Barnierile, tal on vaja meie häid soove. hasartmängudel on rasked tagajärjed. ja eriti puudutab see eh, psüühiliselt nõrgemaid inimesi, sellega on seotud ka Euroopa Kohtu hiljutine otsus, mis puudutas seda, eh, kuidas eh, paika panna reeglid kihlvedude ja online, äh, online hasartmängude kohta. praegusel hetkel on seadusandluseid ja reegleid kakskümmend seitse ja kasutatakse neid, mis igale riigile sobivad kõige paremini. ei piisa sellest, kui me võtame aluseks lihtsalt vabaturumajanduse, siin on vaja siiski reguleerida. kuigi samas, kui me öö, äh, oleme liialt jäigad siis see võib samuti kahjustada Euroopa kodanike heaolu, eriti puudutab see kõige haavatavamaid inimesi ehk noori. nii et äh, oleks vaja, et härra Barnier tegeleks äh, raamistiku loomisega, mis äh, paneks paika ühised reeglid, me peame kaitsma kõiki Euroopa kodanikke. ka neid, kes on sõltuvushaiged. tänan, järgmisena härra Sver suur aitäh proua president härra volinik soovin teile uuel ametiajal edu hasartmängud on uus modernne sõltuvuse viis selline tänapäeva inimese põgenemistähe, aga internet ja online hasartmängud on fakt ja me peame leidma parima lahenduse selleks, et kaitsta Euroopa Liidu põhimõtteid, nagu näiteks teenuste vaba liikumine, samas peame kaitsma ka oma tarbijaid. aga millises suunas peaksime me siis liikuma? kui me anname liiga palju pädevust liikmesriikidele, siis ei suuda me lahendada neid probleeme, mis online hasartmängudes tekivad Äh, ja see puudutab ka rahapesu ja teisi selliseid küsimusi. samas ei suuda me ka kaotada neid monopole, kus mõned ettevõtjad äh, omaenda riigis saavad äh, loa selliseks hasartmängutegevuseks. mina olen protektsionismi vastu ja ma tahaksin, et komisjoni roheline raamat lahendaks selle küsimuse, et kaitsta kõiki tarbijaid, kodanikke, riike ja neid põhimõtteid, millel põhineb Euroopa Liit. suur tänu, järgmine kõneleja. proua Figueiredo. Um- um- härra volinik, tegu on väga olulise küsimusega, mida arutame, see puudutab väga suure osa elanikkonna huve ja see puudutab ähm, hasartmängudega seotud pettuseid. E, liikmesriigid peavad säilitama oma autonoomia, et äh, e, kontrollida äh, online hasartmänge ja hasartmänge vastavalt iga riigi traditsioonidele. Nad peavad leidma lahenduse, mis on kõige sobivam tarbijatele samuti tuleb investeerida näiteks äh, sotsiaalvaldkonda, nagu seda on tehtud Portugalis. sellega seoses ei tohiks äh, rakendada siin ainult konkurentsi ja äh, vabateenuste osutamist. tegu on mängurlusega, selle tagajärjed võivad olla väga rängad. nii et me paluksime, et volinik seda aspekti kindlasti arvesse võtaks oma tulevases tegevuses liikmesriikidel peab olemas võimalus tegutseda edasi selles valdkonnas. suur tänu ja nüüd härra Kelly. aitäh, et andsite mulle võimaluse kõneleda ja öelda paar sõna selle rahvusvahelise probleemi kohta. online hasartmängud on äh, peidetud sõltuvusse äh, ja eh, see tähendab seda, et eh, kannatanul ei ole mingeid füüsilisi tunnuseid sellest sõltuvusest. Online hasartmäng on ka uus põlvkond sõltuvusi ja see on eriti levinud noorte inimeste hulgas, kes on palju ar arvuti targemad kui vanemad ja seetõttu ei saa neid kaitsta. seetõttu tervitan Rohelise Raamatu kohest ilmumist, seal peavad kolm asja olema kaetud faktid kui laialt levinud on hasartmängud, näiteks minu kümne tuhande inimesega linnas oli paar aastat tagasi ainult kaks asutust, mis sellega tegelesid, nüüd on kaheksateist. meil on vaja ka haridusprogrammi noortele inimestele, vanematele ja õpetajatele ja kolmandaks on vaja seadusandlust, mis kataks kõiki riike. suur aitäh, et sellest küsimus, selle küsimusega tegelete. ja viimasena saab sõna härra Möltser president, see diskussioon äh, hasartmängude osas, monopolide osas, riigi monopoli osas, kas peaks olema äh, see tegevus litsenseeritud, kas see peaks olema keelatud, ärgem selle juures unustagem, et äh, siin on ikkagi tegemist inimeste probleemiga on olemas eh, grupjeed ja teised inimesed, kes on eh, saanud ka professionaalse ettevalmistuse ja neid võib mõjutada igasugune keelamine aga eh, internet toob kaasa probleeme eh,. siin on mitmesugused eh, terviseprobleemid, psühholoogilised probleemid ja ei ole piisav sellest, kui me lihtsalt keelame ära hasartmängud eh, väga paljud tudengid, väga paljud õpilased viieteist, kaheksateist aasta vahel mängivad täiesti ebaseaduslikult pokkerit näiteks internetis. ärgem unustagem, milline tragöödia see on nende inimeste endi ja nende perekondade jaoks nüüd ma annaksin sõna äh, volinikule, kõigepealt ma tahaksin tervitada teid äh, selle uue ameti puhul ja nüüd palun vastake äh, mida, sellele, mida kuulsite. tänan suur tänu kõikidele teile teie heade soovide eest. nagu te juba kuulsite, härra Barroso andis mulle uue ülesanded, mida ma võtan väga innukalt vastu. ja minu jaoks on see kõik väga loominguline, eriti kui asi puudutab Euroopa projekti. härra Švabi, eh, proua Gerhardi, härra De Jongi küsimus on see, kas Euroopa Komisjon kavatseb eh, üles näidata initsiatiivi, eh, aga seda ainult rikkumiste puhul. palun saage õigesti aru, ma olen ametis olnud kõigest nelikümmend kaheksa tundi mul ei ole aega olnud selle küsimusega väga tõsiselt tegeleda, kuid tegu on siiski uut sorti lähenemisega. ja see on väga oluline küsimus, millest väga paljud teie seast on rääkinud, härra Karas ja proua Figueiredu. tegu ei ole sellise teenusega, nagu seda on kõik teised teenused. ja sellepärast te õigusega eh, eeldate komisjonilt eh, uut sorti lähenemist. praegusel hetkel saavad liikmesriigid ise otsustada, kuidas nad sellesse küsimusse suhtuvad, vastavalt eh, uutele lepetele. kõik liikmesriigid leiavad, et selle kohta, hasartmängude kohta peavad kehtima reeglid, võttes arvesse, et tegu on ühiskonna jaoks väga riskantse tegevusega. nagu ütles proua Schaldemöse nõukogu äh, tegevus näitab ka väga paljusid erisevaid arvamusi ja erinevaid tavasid. ma olen täheldanud, et äh, pärast seda, kui, et kui otsustati välja jätta teenuste direktiivist äh, hasartmängud, ei konsulteeritud komisjoni poolt liikmesriike Euroopa initsiatiivi algatamise kohta ning mina kavatsen selle küsimusega edasi tegeleda eh, koostöös eh, nõukogu töögrupiga. ma tean, et väga paljud liikmesriigid leiavad, et eh, peaks üle vaatama tarbija õiguseid puudutava osa sellest direktiivist. me peame äh, leidma eh, adekvaatse lahenduse ja me, me vaja välja anda eh, uut, uus poliitiline dokument, eh, võib-olla isegi rohelise raamatu. ja pean sellest rääkima ka komisjoni tööprogrammi raames oma kolleegidega. tegelikult puudutab see küsimus ju äh, vabatahtliku Euroopa koordineerimisprogrammi. ning loomulikult on seal majanduslik dimensioon, kuid minu jaoks ei ole see siiski ainus küsimus. siin on teisigi tõsiseid murettekitavaid aspekte, mille, mis puudutavad üldhuvi küsimusi. härra Kreutzmann, härra Kirkhope, härra Pascal ja ma ei hakka kõiki ette lugema, kes sõna said üks küsimus on siin loomulikult seotud õigu-, piiriüleste õigusrikkumistega. mina arvan, et seda on võimatu teha, kui meil ei ole Euroopa, üle-euroopalist lähenemist. ja ja see puudutab ka ehm, üle-euroopalist ehm, internetikaubandust. loomulikult riigisiseselt tuleb kontrollida hasartmänge, kuid euroopalist lähenemist peaks siiski reguleerima ja sellega tegeleski töögrupp nõukogu juures. Euroopa Komisjon eh, kavatseb teha käsikäes koostööd liikmesriikidega. ma olen kindlasti valmis ära kuulama liikmesriikide arvamuse, nagu ma kuulasin teid ära täna hommikul, kuulan ära seda, mida soovib Euroopa Parlament, isegi kui ma sain aru, et arvamusi on väga palju erinevaid ja nad ei ole kõik väga äh, väga sarnased. ma olen igatahes valmis ära kuulama Euroopa Parlamenti ja kõiki osapooli, asjast huvitatud osapooli. et garanteerida parem Euroopa, üle-euroopaline koordineerimistöö. ja sellise ettepaneku olen, kavatsen teha ka oma kolleegidele lähimatel päevadel loomulikult äh, äh, hasartmängude puhul on, puhul on oluline küsimus äh, sõltuvus, mis on väga murettekitav ja samuti ka alaealiste küsimus. meil on vaja ranged piirangud selleks, et noored lapsed ei saaks mängida, kõik liikmesriigid teevad selle kallal ka tööd, kuid nad teevad seda väga koordineerimatult. ma arvan sellega seoses, et oleks vaja üle-euroopalist koordineerimistööd. selleks, et hästi tegutseda, on vaja aru saada, mis toimub. ja ma tahaksin pöörduda paljude poole teie seast. komisjoni töödokumendis on usaldusväärsed andmed, selle küsimuse esitasid proua Skiller ja proua McGinnis, ma kinnitan teile, et komisjoni dokument ei sisalda mitte ainult ettepanekuid, vaid äh, võimalikult adekvaatse ülevaate selles valdkonnas. nüüd äh, teine oluline küsimus on spordi finantseerimine. ma olen kümme aastat oma elust organiseerinud. mul oli olnud, olnud au olümpiakomitee organiseerimiskomitee liige ja ma tean, kui suured finantseerimisprobleemid on seotud äh, olümpiamängudega. väga paljud liikmesriigid, kes äh, finantseerivad olümpiamänge ja spordivõistlusi läb- äh,, hasartmängide abil soovivad, et neil oleks võimalik ka seda edasi teha. me saame äh, nende riikide murest aru, me kindlasti arutame seda asja järgmisel nädalal äh, Brüsselis ja ma kavatsen kindlasti esitada teile, teile ka võimaluse, kuidas endiselt sporti edasi finantseerida hasartmängumaksudest. ma kuulasin teid väga hoolikalt, daamid ja härrad, ma kavatsen teid edasi konsulteerida ja e, kavatsen konsulteerida kõigi asjast huvitatud osapooletega. ma arvan, et võime sellest edasi rääkida mitte hiljem kui sügisel ja kindlasti e, anname välja ka omapoolse rohelise raamatu et garanteerida parem Euroopa-poolne koordineerimine. suur tänu teile, härra volinik, selle julgustava ja eh, täiusliku sõnavõtu eest ja sellega eh, katkestame kella kaheteistkümneni meie istungi ja kell kaksteist me hääletame